Uh, good morning, everybody. Will... tere hommikust kõigile. alustame koosolekut. ja meie teema täna on Euroopa Liidu ühinemine Istanbuli konventsiooniga. tegemist on tähtsa sammuga äh, selleks, et äh, võidelda naistevastase vägivalla vastu. me oleme eh, selles eh, kahe komisjoni koosluses juba kaks avalikku kuulamist eh, ära korraldanud ja nüüd on meil võimalus kuulata eksperte, ka institutsionaalseid esindajaid ja kaasraportöörid kuulame ka täna ära, kes räägivad täna siin selle raporti peamistest elementidest. ja nüüd annaksin sõna proua Bonefoile. kallid kolleegid, olen väga uhke võimaluse eest meie algatusraportit teile esitada, eh, kus eh, me räägime Euroopa Liidu ühinemisest Euroopa Nõukogu naistevallase vägivalla ja perevägivalla ennetamise ja tõkestamise konventsiooniga Eh, tahaksin sellest konventsioonist pikemalt rääkida. see võeti vastu seitsmendal aprillil kaks tuhat üksteist, see on esimene rahvusvaheline äh, instrument, mis on õiguslikult siduv ja mille eesmärgiks on võidelda naistevastase vägivallaga, samuti seksuaalse ahistamise, seksuaalse vägivallaga, vägistamise äh,, füüsilise ja vaimse vägivallaga või sundabieludega. enamasti äh, on ehm, vägivallatsejad, mehed, ohvrid, aga naised. ja äh, see on seotud ka naiste üldise diskrimineerimisega, kuid isegi Euroopa Liidus räägitakse sellel teemal väga harva. õigusraamistik äh, selle eesmärgiks on kaitsta naisi ja tüdrukuid äh, ja eesmärgiks on ennetamine, kaitse ja kuritegude karistamine eelkõige on vaja tegeleda ennetamise, teavitamise, ohvrite kaitsmisega ja, ehm, ja süüdlaste kriminaalse karistamisega. ma tahaksin rõhutada siin olulist fakti. Ehm, nimelt, eh, kui on tegemist eh, eh, kui on tegemist kohtuprotsessiga, siis nii-öelda aukaitse, religioossed tavad või traditsioonid ei ole mingil juhul õigustuseks või kaitseks ning selleks, et garanteerida selle, nende säätete tõhus elluviimine, eh, tuleb selle elluviimist ka eh, jälgida. liikmesriigid on kõik selle alla kirjutanud, kuid praeguseks kõigest neliteist on selle ratifitseerinud eh, ning neliteist mai kaks tuhat kuusteist tegi komisjon ettepaneku, et me Euroopa Liiduna võiks samuti ühineda selle konventsiooniga ning selle sätestada Euroopa õigusesse. meil on olemas äh, Äh, meil on olemas selleks õiguspädevus ja võime ratifitseerida lisaks liikmesriikidele ja äh, seda on muide ka äh, artiklis seitse selgelt sätestatud. kui nõukogus suudeti kokkuleppele jõuda, andis Euroopa Parlament sellele oma heakskiidu, enne aga võtsime vahepealse aru, võtsime vahepealse raporti vastu äh, Eh, ja me oleme proua Koratsa pildiga sellega eh, pikalt tegelenud, meie seisukoht peab olema selge ja tugev. tahaksin mõnedest punktist, punktist täpsemalt rääkida. Euroopa Liit eh, tuleb, peab konventsiooniga ühinema võimalikult laiapõhjaliselt ja ilma eranditeta. see ei vähenda liikmesriikide kohustusi, kõigest neliteist riiki on selle ratifitseerinud ja see on ebapiisav. lähenemine peab olema holistiline ja eh, see on oluline selleks, et välja juurida eh, naiste vastane vägivald ja eh, samas tuleb garanteerida naiste ja tüdrukute võrdsus meeste ja poistega. olen väga huvitatud sellest, mida ütleb libekomisjon asüüli ja immigratsiooni kohta, sest just naised, pagulasnaised on eriti haavatavas olukorras vägu, selline vägivald on tagakiusamine vastavalt Genfi konventsioonile tuhat üheksasaja viiekümne esimesest aastast. liikmesriigid eh, eh, peavad võtma seda arvesse asüülimenetluse läbiviimisel. Euroopa Parlamenti tuleb teavitada ja, eh, ja kaasata seda läbirääkimisprotsessi ja jälgimisprotsessi vältel kohe pärast seda, kui Euroopa Liit on konventsiooniga ühinenud. see sellega ühinemisel tuleb äh, garanteerida ka seda, et konventsiooni nõudmiste elluviimiseks on piisavalt vahendeid. meil on vaja komisjoni poolt näiteks konkreetset direktiivi, mis annab, äh, mis muudaks naistevastased kuriteod sarnaselt äh, karistatavaks kogu Euroopa Liidus ja äh, seda on öeldud ka meie vaheraportis. Euroopa äh, Liidu konventsiooniga ühinemine on jõuline sõnum meie soovist kaitsta äh, naisi ning erakonna sõna kaasraportöörile ja variraportööridele sooviksin öelda, et muudatusettepanekud tuleb esitada kahekümne kuuendal aprillil kella viieteistkümneks. Uh, thank you and, and now I will. suur tänu ja järgnevalt annan sõna Äh, proua Karatsa-Pildile, palun. suur tänu teile, proua esinaine, austatud kaasesinaised, äh, mul on väga hea meel. Äh, Kristiinile ütlen tänusõnad eeltöö eest, mille oleme teinud ära koos taust on selles, et tegime mitu kuulamist nii komisjonides novembris, märtsis, ka poliitikaosakond on meid väga tugevalt aidanud. töötuba korraldati selleks, et andmete kogumist ja selle olulisust esile tõsta. nii et äh, pikk ja väga süviti minev töö on juba eelnevalt taustaks ära tehtud. Kristiin äh, ütles, et äh, vägivald on tänases Euroopas väga erinevates sotsiaalsed kihtides, kodus, veebis ja töökohal olemas naisi vägistatakse, pekstakse, ahistatakse ei mingisugune kultuur, au ega traditsioon ega muu ei saa õigustada vägivalda. naistevastane vägivald on tavaliselt äh, meestepoolne vägivald naiste vastu, see on tõsine, äh, tõsine kuritegu ja niimoodi tuleb seda asja ka näha. miks me seda tööd teeme? Istanbuli konventsioon, kas teile meeldib või mitte, on ainukene rahvusvaheline instrument Euroopa Nõukogu poolt, mis annab meile võimaluse, tööriista selleks, et ennetada, võidelda, sanktsioneerida naistevastast vägivalda ning ka äh, töötada koos ohvritega ja koolitada äh, abistajaid äh,, teadmisi tõsta selle teema kohta ning muuta ka mm, inimeste mõtteviisi ja kultuuri. tänases maailmas Putinist äh, Trumpini on seksism ka poliitilist äh, mootorit käivitamas ja me peame aru saama sellest, et mõningad äh, ideoloogiad, mõningad äh, religioonid seisavad selle eest, et naise keha on inimesteks olemise ja moraalsuse pulsiks ja öö, meie peame aru saama, et konventsiooniga liitumine tähendab seda, et liikmesriigid peavad tegema rohkem. nii nagu te, Kristiin, ütlesite, et äh, liikmesriigid ei ole teinud piisavalt. ja minu kolleegid, teile ütleksin, et äh, pigem tuleks kindlasti äh, töötada liikmesriikidega koos, et nad ratifitseeriksid ja kasutaksid praktikas neid sätteid, mis nad on vastu võtnud. meie peame töötama koos oma valitsustega, ükskõik mis, kes on valitsuspartei eriti kui me räägime naiste kaitsmisest, keda ahistatakse eh, ja vägistatakse ning pekstakse. eile oli meil kuulamine, seitsesada miljonit ja rohkem eh, tüdrukut on maailmas ja Euroopas, eh, kes on, sunnitakse abielule kaheteistaastaselt, mitmekümmend aastat vanema mehega, see võtab ära lihtsalt neil võimaluse lapsepõlveks. rohkem kui sada kolmkümmend tütarlast äh, on jõudnud äh, Rootsi, olles juba abielus. nii et suur aitäh komisjonile selle ettepaneku ja hea töö eest, suurepärase koostöö eest kõigile. tahaksin tänada ka Soolise Võrdõiguslikkuse Instituuti Euroopas, kes teeb väga head tööd, äh, kui me räägime statistilisest analüüsist ning me kutsume üles liikmesriike tegema instituutiga rohkem koostööd ja ka Eurostatiga meil peab olema ka selgem andmeline pilt sellest, äh, mida, mis toimub, äh, siis teame, kuidas edasi. ka Euroopa Nõukogu töö on väga tähtis. ja mul on väga hea meel selle koostöö üle, mis meil on olnud äh, kolleegidega selleks, et direktiivi rakendada muidugi on nõukogu tõstatanud küsimuse liikmesriikide väga aeglase progressi kohta selles küsimuses ja tahaksin veel kord üles kutsuda, nii nagu oleme seda juba mitu korda teinud, komisjoni ja ka Euroopa Nõukogu eh, selleks, et nad oleksid rohkem süüviti ja konstruktiivse eh, dialoogiga seotud eh, reservatsioonide suhtes, mida on esitanud liikmesriigid, sa ütlesid, Kristiin, siin asüüli küsimuste osas, aga ka just soolise dimensiooni osas ja tundub, et tegemist on siin väga äh, suure vääritimõistmisega me oleme mitu korda juba äh, palunud, äh, sooline dimensioon tähendab tegelikult seda vägivallas, et vägivallatsetakse sinu kallal ainult sellepärast, et sa oled naisterahvas. tüdrukud sunnitakse mehele, sellepärast et nad on tütarlapsed, poistega nii ei tehta. nii et kokkuvõttes, proua esinaine, ma arvan, et tähtis on see, et me vaataksime ka äh, kõikide teiste instrumentide rakendamist, mis on juba vastu võetud ja tahaksin tuletada teile meelde, et oluline on see, et vägivallavastase võitlusega aitab ainult kõikehõlmav lähenemine. Euroopa vahistamismäärus, direktiivid, mis naistevastase vägivallaga tegelevad, ohvrikaitsega, laste ekspluateerimise ja vägivallaga ja kõige selle osas tuleb palju rohkem ära teha nii et äh, ootan koostööd teiega, Kristiin, ja kõikide teiste variraportööridega ning olen valmis ka vastama teistele küsimustele. ning ütlen võib-olla siis Barbara Matera poolt pärast veel hiljem rohkemgi, kes on Rahvapartei variraportööriks äh, libekomisjonis, aitäh! Äh, suur tänu teile, kaasraportöörid! nüüd palun variraportööride kord, ütleb härra Moraes Rahvapartei variraportööriga teeme algust. Anna-Mari, kas tahaksid uuesti sõna võtta? Äh, võib-olla kuulan ära kõigepealt kolleegide kommentaarid ja siis äh, pärast jätkan ise. esimees ütleb, et Helga Stevens on ECR-i variraportöör, palun, teil on sõna suur tänu teile, esimees! ma tahaksin kõigepealt tänada kahte kaasraportööri tehtud töö eest ja tasakaalus raporti eest. laias laastus saan seda raportit ka toetada, aga tahan oma kommentaarides olla täpne ja teha lühidalt. selle raporti puhul valmistab mulle kõige rohkem muret see, et ma ei näe, et siin on puudega inimestele tähelepanu pööratud kui nüüd kõrvale jätta see, et on puudega inimeste konventsioon ÜRO tasandil vastu võetud. ja seda on ka vist põhjenduspunktides siin mainitud. aga mujal ei ole kusagil puudega naisi ega lapsi mainitud ja minu arust on sellest kahju. kuna statistika näitab, et puudega naised kogevad vägivalda palju rohkem kuskil poolteist kuni kümme korda on tõenäolisem, et puudega nais, naine talub äh, või talle saab osaks vägivald äh, kui äh, tavanaistele. ja raportis viiendas lõikes esimeses osas räägitakse ohustatud äh, inimestest ja äh, siin sõelutakse välja lapsed, kes on ohvrid, aga siia ei ole viidatud kordagi tütarlastele, naistele, kes on puudega äh, või siis erivajadustega. tahaksin rõhutada, et artikkel neli Istanbuli konventsioonist ütleb põhiõiguste kohta ja diskrimineerimise vastasuse kohta ning siin lõikes kolm äh, on öeldud, et äh, selle konventsiooni sätete rakendamine osapoolte vahel, eriti just meetmed, mis on võetud selleks, et ohvreid kaitsta, need tagatakse ilma diskrimineerimiseta, ükskõik millisel alusel, kas sugu, rass, nahavärv, keel, äh, religioon, poliitilised arvamused, kas rahvuslik või sotsiaalne päritolu, osaks olemine vähemusest, äh, sünni või seksuaalse orientatsiooni, äh, soo, identiteedi, terviseolukorra, puude, äh, abielu staatuse, pagula staatuse või muu staatuse alusel. nii et nagu te näete, on minu arvamus see, et tähtsam on, et et konkreetselt räägitakse naistest ja tütarlastest, kes on erivajadustega või puudega selles raportis ja ootan eh, head koostööd raportööridega, loodetavasti on see kiire protsess, et eh, konventsioon oleks võimalik ratifitseerida nii palju pea kui võimalik, võttes arvesse ka Euroopa Parlamendi arvamust. suur tänu, eh, Malin Björk, palun. For suur tänu. ma kõigepealt tahaksin tänada kõiki raportööre, variraportööre tehtud töö eest. nagu on juba siin korduvalt öeldud, Istanbuli konventsioon on suurepärane õiguslik instrument, tegemist on siduva instrumendiga, rahvusvahelise instrumendiga ning seetõttu on tegemist suure sammuga, kui Euroopa Liit ühineb selle konventsiooniga. Istanbuli konventsioonis ka määratletakse soopõhist vägivalda ja naiste vastu suunatud vägivalda. ja siin on äh, tõlgendatud ka seksismi, naistevastase viha mõisteid. minule meeldib eriti see, et räägitakse ka ennetavast toetusest ohvritele. oluline on ka välis- ning sisemõõtme kallal tehtava töö omavaheline seotus ja meie oma komisjonis oleme pannud rõhku sellele, et liikmesriigid, kes ei ole veel plaaninud liitumist, peaksid seda tegema ning et neil peaks olema samal ajal ka Euroopa Liidu tasandil oma strateegia ning vastav õiguslik instrument. ootan põnevusega võimalust jätkata koostööd raportööriga. see teema on tähtis ja naistevastasest vägivallast tuleb ikka ja jälle rääkida, aitäh! Ulrike Nulatšek, palun! suur tänu teile, esimees, ka minu poolt ja olen nii FAM-i kui libe komisjonide hari, variraportööri nimel kõnelemas, tahaksin tänada mõlemat raportööri suurepärase koostöö ja suurepärase raporti eest ning äh, tegelikult ka teie tehtud sissejuhatavad sõnavõtud näitavad, et äh, tegelikult väga laiapõhjaline toetus sellele raportile juba on olemas. Äh, on olnud tegelikult niivõrd palju neid liikmesriike ja valitsusi, kus paljud mehed ja mõned naised ka ei näe, mikspärast see kõikehõlmav lähenemine peaks olema just see, mida Euroopa Liit ja liikmesriigid peaksid rakendama. nii et äh, ka selle tausta arvesse võttes on, on hea, et meil on siin laiapõhjaline äh, toetus peamiste fraktsioonide poolt meil on vaja kindlasti naistevastase vägivalla vastu võitlemiseks äh, ühist äh, müüri, äh, sellepärast et meil on sellised liikmesriigid nagu näiteks Poola, kus mõlemad ka variraportöörid tegid aasta lõpus väga hea avalduse, kritiseerides Poola valitsuse, kui Poola valitsus ütles, et nad võtavad tagasi Istanbuli konventsiooni ratifitseerimise ma arvan, et me peaksime mõtlema selle peale, kas äh, peaks olema raportis äh, ka sees, äh, et need riigid, kes on juba ratifitseerinud, peaksid selle juurde jääma ja mitte tegema vähikäiku. see on tähtis asi, me ei ole seda tegelikult Euroopa Liidus varem olnud. siis sama asi, need riigid, kes ei ole ratifitseerinud, neliteist riiki, Need, kes on liikmesriikide hulgas ja need, kes on lähedasel seisvad äh, mitte ratifitseerinud riikide valitsustele, tähtis on meil teha lobitööd äh, ja äh, ikkagi suunata nad sellele teele. tundub, et ka nõukogu endiselt blokeerib Euroopa Liidu liitumist Istanbuli konventsiooniga. mõlemad institutsioonid on olnud väga aktiivsed selles osas ja Passarell äh, klausel on samuti vaja võtta vastu nõukogu poolt, äh, kus räägitakse sellest, et äh, naistevastane vägivald on väga tõsine kuritegu. ja Paranova raport eelmise mandaadi jooksul, need, kes juba olid meie hulgas parlamendis, teavad, et tegemist oli väga olulise ja hea raportiga, mis juba siis nõudis seda, et peaks olema naistevastase vägivalla Euroopa akt olemas Anna-Maria, sa mainisid seda, et seksism on üks äh, naistevastase vägivalla aluspõhjustest. meie muudatusettepanek saab olema ka selles suunas, et tekstis oleks see palju selgem, kui ta praegu on. ja siis viimane asi siin. tahaksin siia veel lisada juurde et me peame igal juhul defineerima ja ütlema, äh, mille näol on tegemist naistevastase vägivalla näol, see on tõsine, äh, tõsine rikkumine, kuritegu. üheksakümne kolmandal aastal ma olin naiste, naiste äh, konverentsil Viinis oma kodulinnas ja nüüd siis eh, esimest korda seal, kakskümmend neli aastat tagasi, defineeriti naistevastast vägivalda kui sellist, see on väga oluline inimõiguste rikkumine, see on kuritegu ja nii tuleb seda ka näha. kokkuvõttes pean aga ütlema, et tegemist on hea raportiga ja loodetavasti on meil äh, hea hääletus, äh, täiskogul läheb see edasi ja loodetavasti hakkavad liigutama ka liikmesriigid ja äh, nõukogu ennast. Maria Gabriel, palun. suur tänu, kallid kolleegid, kõigepealt tahaksin tänada meie raportööre suurepärase töö eest. ja lisaks sellele tahaksin toetada äh, seda ettepanekut, et võimalikult paljud Euroopa Liidu liikmesriigid peaksid Istanbuli konventsiooni ratifitseerima. selge on see, et selle, sellel raportil on oluline vastutus, tegemist on arusaadava, kõikehõlmava, järjepideva raportiga ning ähm, see on samm edasi meie peaeesmärgi konventsiooni ratifitseerimise suunas ning vastavate poliitiliste meetmete võtmise suunas, sealhulgas ka vastavate vahendite eraldamise suunas mida on vaja. tahaksin aga täpsemalt rääkida ühest teemast. selge on see, et tänases maailmas mõningates liikmesriikides on vastumeelsus selle ratifitseerimise suhtes. on selge, et praegusel hetkel võib-olla oleks tore, kui saaks võtta mingisuguseid ennetavaid meetmeid, aga samas ka usaldust tekitavaid meetmeid nende riikide suhtes. ja pragmaatikast tuleks lähtuda, seetõttu tuleks kaaluda seda, et kui me räägime koordineerimise mehhanismist, mis on vajalik Istanbuli konventsiooni äh, rakendamiseks, siis äh, mõningates liikmesriikides tuntakse just selle pärast muret ja kohustuste pärast muret, mis sellega kaasnevad. tegemist on instrumendiga, nagu Anna-Maria Koratsepilt ütles, tegemist on instrumendiga, ainsa instrumendiga, mis võimaldab meil äh, kogu selle ahela igas etapis võidelda sellise vägivalla vastu. ja seetõttu ma rõhutaksin, et oluline on heade tavade vahetamine liikmesriikide vahel ja võib-olla üks mõte, mida võiks kaaluda, oleks see, et võib-olla võiks anda välja Euroopa tasandil suunised, suunised õigusloome kohta, kus räägitakse sellest, kuidas tegeleda ennetamisega, kuidas tegeleda ohvrikaitsega, kuidas parandada politsei, õiguskaitseorganite, kohtuorganite äh, Äh, tegevuse tõhusust sellistes küsimustes ning äh, rääkida sellest, kuidas teadusuuringuid ning andmete kogumist parandada. sellised konkreetsed meetmed ning näited selle kohta aitaksid meil liikmesriiki, riike paremini äh, veenda ning võib-olla mõningaid hirme, mis liikmesriikidel on, põhjendamatuid hirme ilmselt ka hajutada suur tänu äh, raportööridele veel kord tekstiettepaneku eest ja suur tänu kõikidele kolleegidele selle jõulise sõnumi eest, mille täna saadame. aitäh! Garcia Perez, palun! suur tänu, esimees! arvan, et täna hommikul on näha, eh, kui suures osas parlamendiliikmed on kokku leppinud eh, selles küsimuses, eh, kui väga me soovime Euroopa Parlamendis võidelda soolise vägivalla vastu ning selles osas on vastu võetud mitmesuguseid meetmeid, millega peame Euroopa institutsioonidest tegelema. väga kiiresti oleks vaja Istanbuli konventsioon vastu võtta ja äh, peame ka ergutama liikmesriike, kes pole veel seda konventsiooni ratifitseerinud, et nad seda võimalikult kiiresti teeks. oleks äh, ähm, vaja võimalikult kiiresti kompromissile jõuda, et oleks õiguslik alus olemas, et äh, me saaks tegeleda Euroopas õigusloomega sellel teemal äh, ma arvan, et Asaril klausel on siin väga oluline, sest eh, oleks väga oluline, et Euroopa institutsioonidel oleks võimalus õigusloomega tegeleda selles valdkonnas, sest see näitaks kõigepealt meie pühendumust, meie soovi selles küsimuses edasi liikuda, sest Euroopa naistel peab olema see teadmine, et nad ei ole üksi, et äh, Neid toetavad nende koduriigid, aga ka Euroopa institutsioonid võitluses äh, soolise vägivalla vastu. me räägime ju siin tegelikult massistlikust terrorismist. peame rääkima vajadusest äh, selliseid käitumisviise välja juurida. me peame võitlema haridusvaldkonnas sellega, samuti tuleks äh, mõelda selle peale, kuidas erinevates valdkondades ja sektorites, mis on selles valdkonnas pädevad, et nad äh, saaks anda oma panuse, et äh, see, äh, see tragöödia, mis valitseb mitte ainult Euroopas, vaid kogu maailmas, oleks võimalikult, see meie võimalikult kiiresti kaoks. tänan raportööre, variraportööre ja leian, et mida rohkem me ühise keele leiame sellistes küsimustes, seda äh, rohkem me suudame saavutada ja eh, seda eh, uhkemad võime enda üle olla. proua Kaneva, palun. suur tänu, lugupeetud esimees, kallid kolleegid, mul on väga hea meel, et hoolimata sellest, et eh, teatava viivitusega on see raport nüüd meie ees mis puudutab Istanbuli konventsiooni, siis tahaksin südamest tänada raportööre äh, proua Kristiin Revood, äh, proua Anna-Maria Koratsa Pilti suurepärase töö eest, mis äh, on meie tulevaste aastate töö alustaladeks. mis puudutab konkreetseid ettepanekuid ning kolleegide mõtteid selles küsimuses, siis mina leian, et on terve rida erinevaid sektoreid, mille puhul oleks vaja raportit veelgi jõulisemaks muuta. kõigepealt ennetustegevus, kaitse, toetus naistele ja seda igasuguse vägivalla puhul, iseäranis erivajadustega ja puudega inimeste suhtes rakendatava vägivalla puhul seetõttu paluksin, et eriti pööratakse tähelepanu sellele väga haavatavale meie rahvastikurühmale. tuleb eraldi mõelda erivajadustega inimestele, mitte ainult neile, vaid ka nende pereliikmetele, nende lähedastele täpsemaks võiks muuta ettepanekut, mainides erinevaid vägivallavorme. hoolimata sellest, et töötame siin Euroopa institutsioonides, on, on ka meie hulgas neid, kes on vägivalla ohvriteks sattunud, erinevate vägivallavormide ohvriks sattunud. teadlikkuse tõstmine on selles kontekstis väga oluline, seda tuleb teha teavituskampaaniate kaudu, koolituse kaudu kaasata tuleks äh, õiguskaitseorganid, politseinikud, sotsiaaltöötajad, ähm, psühholoogid. meil on vaja vahendeid, on vaja programme, aga sellestki ei piisa, on vaja midagi veel enamat me ei saa leppida sellega, et äh, liikmesriigid toovad kulusid ettekäändeks tegemata jäänud tööle. kulud ei ole siin kõige olulisemad minu kõneaeg on paraku äh, piiratud, aga kavatsen esitada ka muudatusettepanekuid, milles räägin nendest küsimustest konkreetsemalt. kokkuvõtlikult aga suhtun sellesse raportööri ning äh, konventsiooniga liitumisse, selle lõplikku ratifitseerimisse siiski positiivselt ning äh, me peame mõtlema selle üle, mis on kõige levinum vägivald kogu maailmas ning loodetavasti äh, vastus sellele küsimusele ei ole naistevastane vägivald. suur tänu tehtud töö eest. suur tänu, esimees. mina võtan sõna eh, nii Naise Õiguste Komisjoni kui eh, põhiõiguste komisjoni liikmetena. tahaksin tänada Kristiini ja Anna-Mariat tehtud töö eest, sest selle sisu on suurepärane ja see on hästi vormistatult, hästi vormistatud ja väga palju mul lisaks pole öelda kolleegidele, siiski tahaksin rääkida sellest, mis selle eh, raporti koostamist tagant tõukas. nagu te teate, kolm aastat tagasi jõustus Istanbuli konventsioon. ühest küljest olen ma väga uhke selle üle, et esimene asi, mida ma Euroopa Parlamendis tegin selle parlamendi koosseisu tööaja alguses, oli see, et juhtisin tähelepanu selle konventsiooni jõustumisele, mille par-, osa, koostamises Euroopa Parlament polnud osalenud ning äh, Naisõiguste Komisjon äh, pani pead kokku ja otsustas, et meie üks eesmärkidest, esmastest eesmärkidest selle parlamendi ähm, koos äh, tööaja vältel on selle äh, konventsiooni ratifitseerimine kogu Euroopa Liidus ning sellega oleme me ka tegelenud äh, ning proua Jurova Euroopa Komisjonist kinnitas, et on olemas alus ja võimalus selle protsessi käivitamiseks oleme oodanud nüüd üle aasta, et nõukogu selle ratifitseeriks ning äh, minu äh, äh, poolt oleks soov öelda veel ka seda, et peale selle, et ma olen väga rahul sellega, et Euroopa Parlament on selle asjaga tegelenud, olen ma siiski väga frustreeritud sellepärast, et sellise olulise küsimuse juures, tähtsa, õiglase ja hea asja juures nagu Istanbuli konventsioon esimene äh, Ehm, mis on esimene õiguslikult siduv konventsioon, et võidelda naistevastase vägivalla vastu, koduvägivalla vastu, siis eh, mille, sellise olulisene konventsiooni juures Euroopa Liit ja Euroopa liikmesriikide valitsused ei ole sammugi astunud selleks, et seda ratifitseerida, minu meelest on uskumatu, sest see on tõesti erakordselt eh, oluline, et seda tehtaks olen sellepärast kergelt pahane, frustreeritud, kuid äh, ma usun siiski seda, et meie ühine töö äh, äh, lõpeb positiivselt ja me jõuame heade tulemusteni. eelmine eesistumine vedas meid alt, teine praegune eesistumine hakkab lõppema ja pole samuti sellega edasi läinud. loodetavasti järgmine eesistumine suudab selle küsimuse lahendada ning loodame, et me kõik suudame Eh, kasutada seda võimast vahendit, eh, et välja juurida see suurim häbi, mis eh, Euroopa riikides praegu valitseb. ja proua Bilbao, palun. suur tänu teile ja tahan tänada Kristiini ja Anna-Mariat nende tehtud töö eest, nende panuse eest selle raporti koostamisse ja osa meie tööst, annab meile põhjust uhked olla, arvan, et astume praegu ajaloolisi samme ning eh, eh, ma arvan, et ajalugu annab meile õiguse selle eest, mis me praegu teeme ja peab ütlema samuti, et on hämmastav, et eh, kui on nii palju ohvreid ja need ohvrid on naised, et ei ole suuremat reaktsiooni Euroopa Liidu poolt. meie kõik ju eeldaksime, et selline reaktsioon oleks olemas probleem on selles, et meil puudub statistika. kolm aastat tagasi eh, tehti esmane küsitlus Euroopa Liidu tasandil, eh, kus küsitleti Euroopa naisi ning ma ei hakka teile neid tulemusi kordama, sest need on hirmuäratavad, kohutavad eh, kui toimub terrorirünnak, siis, äh, siis me, äh, me, äh, kui keegi terrorirünnakus hukkub, olgu neid surnuid üks või viisteist, me kõik ahastame ja kisume juukseid peast ära ja see on muidugi kohutav, kui selline rünnak toimub, kuid Euroopas sureb igal aastal tuhandeid naisi, aga selle peale koht-, peale ei tee keegi midagi piisaks sellest, kui ütleks meie, et me nõuame, me, et nõukogu lõpuks ometi selle konventsiooni ratifitseeriks. sellest piisaks, sellest piisaks, et survestada liikmesriike, et nad seda lõpuks ka teeks. sest me ei saa aru sellisest asjast, et ei ole esitatud ainsatki põhjendust selle kohta, miks liikmesriigid, kes, kes ei soovi äh, konventsiooni ratifitseerida, miks nad seda ei tee, miks teised liikmesriigid ei survesta ne piisavalt neid, kes ratifitseerida ei soovi. tul-, peaks neile ütlema, et mida te tahate. mismoodi me saame rääkida Euroopa väärtustest, kui me ei suuda hukka mõista naistevastast vägivalda? ning äh, Äh, siin räägiti ka puuetega naistevastasest vägivallast, sest nemad on just need, kes kõige rohkem sellise vägivalla käes kannataksid ning peaks rääkima ka lastest. kui räägime naistevastasest vägivallast, siis need naised ütlevad, ütlevad meile, et äh, ei piisavalt ei pöörata tähelepanu neile lastele, kelle kodudes valitseb äh, vägivald, sest nemad on varjatud vägivalla ohvrid. peame teavituskampaaniatega rohkem tegelema ning eh, meil on vaja ka andmeid ju rohkem, sest endiselt on selliseid riike Euroopa Liidus, kes leiavad, et eh, naistevastane vägivald on eraasi ja see ei puuduta riiki. seega on meil vaja teavituskampaaniaid läbi viia ning eh, ühtlasi siin räägiti äh, vajadusest eh, tegeleda ennetusega, see on tõsi, aga selleks, et eh, ennetada, on vaja kultuurilisi muutusi, selleks on vaja ka eh, avada riigi rahakott, selleks on vaja kaasata riigi institutsioonid, on vaja kaasata institutsioonid kohalikul tasandil, sest kogemused on näidanud, et just see aitaks meil edasi liikuda. jah, meil on olemas häid tavasid Euroopa tasandil peame äh, survestama nõukogu, et see konventsioon ratifitseeritaks, kuid praegu me kaotame äh, äh, võimalusi, et meil ei ole võimalust koguda kogu head tavad Euroopa tasandil, et olla eeskujuks teistele riikidele. aitäh teile! suur tänu! ja nüüd meie raportöörid jällegi, Kristiin, palun! suur tänu kõikidele! teie sõnavõttude eest. Need sõnavõtud näitavad, et äh, meil valitseb suur üksmeel Euroopa Parlamendis. kõik soovivad, et Euroopa Liit selle konventsiooni allkirjastaks. proua Bilbao, eelmise aasta novembris, kui hääletasime resolutsiooni ettepaneku üle Euroopa Parlamendis, siis äh, ühinesid praktiliselt kõik fraktsioonid Euroopa Parlamendis ning äh, meie avaldasime just nimelt soovi, et liikmesriigid äh, allkirjastaksid, ratifitseeriksid selle konventsiooni need, kes ei ole seda teinud ning et seejärel ühineks konventsiooniga ka Euroopa Liit. paraku see protsess võtab aega ning me näeme, et mõningad liikmesriigid leiavad, et tegemist on nende suveräänsuse küsimusega ja ma arvan, et me peaksime kaitsma naisi, ükskõik kus nad on Euroopa Liidus. Euroopa Liit on kaitsev liit. Euroopa Liit ei ole loodud selleks, et liikmesriikide vastu võidelda. kuulasin ära, mida ütles proua Stevens, tal on õigus, erivajadustega inimesed on haavatav inimrühm, seda tuleb täpsustada meie raportis Äh, samuti seksuaalvähemused äh, ning äh, pean siin silmas Tšetšeenia viimaseid arenguid. tuleb näidata üles veelgi suuremat tahet selliste täiesti vastuvõetamatute tavade vastu võitlemiseks. mis puudutab Poolat, siis on selge, et liikmesriike tuleb üles kutsuda ratifitseerima seda konventsiooni aga mina arvan, et esimene prioriteet on siiski Euroopa Liidu poole ratifitseerimine äh, ja siis äh, passarell klausel on samuti oluline osa. aja küsimus. heade tavade vahetamine on äh, väga hea, aga praegu on liiga palju naisi, liiga palju tüdrukuid, kes hukkuvad, meil on vaja juriidilist instrumenti, meil on vaja Euroopa Liidu allkirja, sellisel juhul on meil olemas Istanbuli konventsiooni näol õiguslik instrument, vastavasisuline direktiiv oleks veelgi parem, aga häid tavasid me võime jätkata, arutelusid võime jätkata, aga naised hukkuvad iga päev endiselt. Anna-Maria Koratsa-Pilt, palun. suur tänu mul on ma olen äärmiselt tänulik kogu selle toetuse eest, mida kolleegid meile on näidanud. me tahame anda hääle tuhandetele naistele, kes praegu lihtsalt vaikides kannatavad. me tahame neile öelda, et neid ei ole maha jäetud ning et poliitilistest, poliitilisest kuuluvusest hoolimata, rahvuslikust kuulumisest hoolimata, me tahame tegutseda, me tahame neid kaitsta, me tahame seda teha dialoogis, mõistes kõiki muresid, erinevusi eriolusid, mis on erinevates piirkondades, erinevates liikmesriikides. aga mitte mingil juhul ei tahaks me õigustada käed rüpes istumist vägivallavastases võitluses. tahaksin tänada Malta eesistujat, sellepärast et kui käisime Maltas, ministrite konverentsil naistevastase vägivalla teemal, siis äh, osutati meile suurt toetust ning äh, võeti vastu ühisdeklaratsioon, äh, parlament, komisjon, eesistuja osalesid selles avalduses ning äh, see on sümboolne deklaratsioon, aga see näitab ka seda, et kolm institutsiooni on valmis koostööd tegema selles valdkonnas. mõtestatud reguleerimisala ning äh, mõningate liikmesriikide soov seda reguleerimisala Euroopa Liidu ühinemise küsimuses piirata, seda küsimust tuleb konstruktiivselt käsitleda. mõningad olulised kommentaarid kolleegidelt, mida tahaksin omalt poolt kommenteerida, jah, tõesti paljud olulised teemad jäid välja, sellepärast et ruumi meil napib muudatusettepanekutega võib-olla mõningad puudujäägid äh, korvama. Helga Stevens, me korraldasime ühiselt ürituse, teie olite koos minuga selle ürituse juhataja ja see üritus käsitles äh, puudega naisi, puudega tüdrukuid, kes on kahekordselt ohvri rollis ning seetõttu peaksime konventsiooni äh, artiklile neli rohkem tähelepanu pöörama, tegemist on äh, põhiõiguse rikkumisega, proua Kuneva, teile ütleksin äh, sedasama, teadlikkust tuleb tõsta selles valdkonnas. meil on terviklähenemine ja see on selle konventsiooni üks tugevaid külgi, me ei räägi siin mitte ainult sanktsioonidest, vaid me tahame anda naistele väe ja see on pikaajaline töö. Ulrica samuti, aitäh toetuse eest, rakendumise teema on meil raportis sees, me sõnastame seda veel tugevamalt. ning äh, Maria Gabriel, suur tänu toetuse eest, me teame, millised need raskused on ja meie lähenemisviis on praktiline nulltolerantsi lähenemisviis me peame vaatama, kuidas konkreetselt aidata liikmesriike, kellel on mingisuguseid muresid, muresid, suunised, üks on üks võimalus, koordineerimismehhanism. naiste õiguste komisjoni kutsusime paar nädalat tagasi ühe naisteorganisatsiooni, kes ot-, näitasid meile otsekui vastuseks sinu küsimusele, Maria, seda, kuidas konkreetselt saab tegutseda abitelefonidega, psühholoogilise toetuse kaudu, suuniste kaudu et sel moel siis äh, liikmesriike aidata arendada tervishoiuteenuseid ähm, ja nii edasi. nii et äh, puht teoreetiliselt tasandilt äh, jõuame konkreetsete tegevuste tasandile ning näitame liikmesriike, kuidas seda praktikas saab ellu viia. ja ma ei mäleta, kes seda juba ütles, aga räägiti siin sellest, et meil on uut liiki vägivalda, tagakiusamine, töökohtadel, veebikeskkonnas, pornograafia kaudu väljapressimine ja nii edasi ja nii edasi ja nii edasi. muudatusettepanekute kaudu püüame tekste rikastada. lõpetuseks toetan mõtet Euroopa Liidu direktiivi kohta ma saan küll aru, et karistusõigus on liikmesriikide pärusmaa, aga meil on vaja ühiseid määratlus, määratlusi, meil on vaja ühiseid andmeid, meil on vaja miinimumstandardeid, mis meid aitaksid tugevdada liikmesriikide võimekust naistevastase vägivalla võitluses. suur tänu teile toetuse eest ning äh, ootan pikisilme võimalust koostööd jätkata. suur tänu, proua Karatsapilt! muudatusettepanekute esitamise tähtaeg on kahekümne kuues aprill kell viis pärastlõunal. kallid kolleegid, meil on tegemist siin heakskiidumenetlusega, muudatusettepanekud tuleb esitada kirjalikult ning saata ühisesse postkasti, sekretäriaat saadab teile üksikasjalikud instruktsioonid teie postkastidesse Very much um, to our, to Vilia, to our colleagues uh, from the FAM committee. suur tänu naiste õiguste komisjoni kolleegidele ja nüüd jätkame oma kodanikuvabaduste komisjoni tegevust ning oma päevakorda. aitäh! kallid kolleegid, teeme väikse pausi, niikaua kui naiste õiguste komisjoni kolleegid on, lahkuvad